vastavalt parlamendi kodukorrale ja kõikide nende õigusaktide nimed ilmuvad siis meie protokollis. nüüd ma räägiksin määramistest parlamendi delegatsioonidesse, komisjonidesse, selle kohta on nimekiri olemas ja kui teil nüüd selle eh, mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis me loeme selle nimekirja vastuvõetuks ning eh, see eh, pannakse siis protokolli. päevakord võeti vastu ehm, eesistujate konverentsil, päevakord on ringi saadetud ja laiali jagatud kas siin kellelgi on äh, päevakorraline küsimus? härra president. kuna tegemist on Kuubal väga tõsise intsidendiga, siis ma, tegelikult äh, asi on nii värske, et võib-olla teie ei teagi teda, aga tapeti üks Kuuba dissident, äh, ta tapeti avalikus pargis politsei poolt. kuna me kaitseme siin parlamendis inimõigusi, siis tundub, et teie presidendina peaksite paluma, et toimuks sõltumatu uurimine selle intsidendi osas. suur tänu selle sõnavõtu eest ja kui tõepoolest niisugune asi on juhtunud, siis me tõepoolest tegutseme täpselt nii, nagu teie siin praegu ettepaneku tegite. aga nüüd